Okay. Uh, you are welcome to this meeting and I will tere tulemast meie koosolekule, ma jätkan rootsi keeles, ütleb kõneleja. Hej och välkomna till uh, dagens tere hommikust veel kord, tere tulemast meie koosolekule. meil on päevakorras kõigepealt uh, päevakorra kinnitamine kui teil ei ole muudatusettepanekuid, siis on päevakord kinnitatud. teiseks, juhataja teadaanded. võin teile teada anda järgmist. paljud siin komisjonis on vägagi huvitatud kõigest sellest äh, mis puudutab meie kampaaniat One Billion Rising, meie ei ole seda algatust küll ise käima lükanud, aga meid huvitab see väga ja täna kell kaksteist null null toimub meil üritus, millest äh, saadikud võivad osa võtta. sellest üritusest osavõtmine on kindlasti väga kasulik ja huvitav, sellepärast et äh, proua Düra on selle taga. ma peaks nüüd sõna andma proua Pakile, tema on kultuurikomisjoni esimees, aga me otsustasime, et ta tuleb pigem enne hääletust uuesti siia ja annab meile siis äh, informatsiooni, mida tal meile vaja oli anda. siis ütlen teile veel, et homne äh, avalik kuulamine, mis toimub koos inimõiguste allkomisjoniga. meil on seal uus ruum, nimelt neli kuu kaks, nii et homme neli kuu kaks Janni majas. edasi päevakorrapunkt number kolm. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, EIGE. nagu ikka, oleme me teinud äh, võrdõiguslikkuse instituudiga tihedat koostööd. see instituut on meile andnud väga palju abi ja teadmisi raportite koostamisel. me juba varem otsustasime, et me kohtume teatud aja järelt äh, soolise võrdõiguslikkuse instituudi direktoriga selleks, et informatsiooni vahetada ja proua Langpak on ka täna siinkohal ja me kohtume nüüd tihemini kui varem, mul on väga hea meel, et te olete täna siin kohal. me anname teile kahekümneks minutiks sõna ja siis on teil võimalik ka küsimustele vastata. palun, proua Langpak, teil on sõna. suur tänu! nagu alati on väga huvitav ja põnev kuulata ära just teie küsimusi. ma väga vabandan oma hääle pärast, aga ma olen külmetunud, nii et mul ei ole kahjuks võimalik teile laulda. kõigepealt, kõigepealt tahaksin teile öelda, et sellel aastal oleme me ette valmistamas oma iga-aastast tegevuskava aruannet ja täpselt samamoodi nagu eelmisel aastal me üritasime veel käima lükata neid viimaseid üritusi, mis on meie põhikirjas kirjas ja mida me veel polnud teinud. see puudutab soolise võrdõiguslikkuse indeksit ja siis veel ka ressursikeskust pluss ka see Euroopa äh, Äh, soolise võrdõiguslikkuse võrgustikku. Te kindlasti olete kuulnud seda, et me kasutame oma indeksit, aga mis puudutab äh, ressursidokumentatsioonikeskust äh, ja võrgustikku, siis me tõesti üritame anda endast parima. ja mida me sellel aastal teeme, on see, et me vaatame, kui tõhusad on, tõhus on meie töö. me oleme välja töötamas järelevalvemehhanisme selleks, et näha, kui palju kasutatakse seda, mida me oleme välja töötanud. me oleme aidanud erinevaid saadikuid, andnud neile spetsiifilist informatsiooni. me teame, et me oleme need äh, algatused käima lükanud, aga me tahaksime nüüd ka teada, kui palju seda kasutatakse, kui palju on sellest kasu, milline on selle väärtus, mõtlen nii elektroonilist platvormi kui ka dokumentatsioonikeskust. nii et äh, palun vaadake nüüd neid slaide siin, isegi kui see ei ole seotud sellega, mida ma täna siin rääkida tahan, aga ma olin väga uhke selle üle ja see oli ka osa meie eelmise aasta aruandest. näete, juunikuus kaks tuhat kümme alustasime me oma tööd ja te näete, et meie eelarve on olnud päris korralik, nii et meil on õnnestunud ära kasutada peaaegu kogu eelarve, nii et me tegelikult oleme nüüd tõesti võimelised oma tööd tegema. ja näiteks eelmisel, esimesel aastal me andsime suure osa oma eelarvest äh, tagasi, aga nüüd me seda enam ei tee. alustan kohe, sest äh, mulle anti kõigest kakskümmend minutit me näeme, et meie tööd kasutatakse ja me tõesti saame otsuse tegemisele anda lisandväärtuse nii Euroopa Parlamendis kui ka liikmesriikides ja ka Euroopa Komisjonis. nii et need aruanded, mida me koostame eesistujariikide jaoks, on väga tähtsad. sellel aastal me oleme kokku panemas aruannet äh, väga huvitavas valdkonnas, me teeme seda Kreeka eesistujariigi jaoks, äh, Kreeka kui eesistujariigi jaoks, see puudutab naisi ja majandust, meil on siin kolm indikaatorit pluss üheksa. ja varsti on see aruanne valmis, aga üks äh, esialgseid järeldusi on see, et äh, me Äh, täistööhõive äh, indikaatoreid ja see, mida me nägime, oli see, et kui te vaatate meie Lissaboni lepingus paika pandud eesmärki seitsekümmend viis, Lissaboni strateegia eesmärki seitsekümmend viis protsenti ja kui te vaatate täistööhõive ekvivalenti, siis see ei, ei ole nii hea. ja see raport Äh, räägib ka sellest, kus me võiksime vahendeid ja meetmeid parandada, see võiks olla kasulik ka väga paljude Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. peale selle me vaatame ka ettevõtluse indikaatoreid ning äh, füüsilisest isikust ettevõtjad on ka üks väga nõrk lüli, eriti kui me räägime VKE-dest ja nendes riikides, kus äh, naised ise endale tööd annavad, on ettevõtjad, me näeme, et olukord on väga halb, sellepärast et et FIEks äh, olemine on naiste jaoks pigem nagu lõks. nii et äh, ettevõtluse poole pealt naiste olukord ei ole väga hea see aruanne on tõesti väga väärtuslik ja ma tean, et Kreekas juba arutatakse seda aruannet ähm, ning äh, ma loodan, et ka naiste küsimuste ja võrdõiguslikkuse küsimus vaatab selle aruande läbi ja vaatab, kuidas tõlgendada statistikaid erinevaid liikmesriikides. Need on need aruanded ähm, mida me koostame. Itaalia eesistumise ajal vaadatakse, mida viimase kahekümne aasta jooksul Euroopa Liidu liikmesriigid on saavutanud äh, näiteks ÜRO platvormi raames ja kui palju on edasi mindud rahvusvaheliste kohustustega me vaatame juba olemasolevaid indikaatoreid me ei lisa midagi juurde me kasutame seda mudelit, mida kahe tuhande üheksandast aastast äh, Rootsis on kasutatud. erinevad osapooled, erinevad liikmesriigid on tihti küsinud meilt, et kuidas liikmesriik on äh, saavutanud eesmärke ja kuidas äh, teatud menetlused seal toimivad. nii et see on meie jaoks üks väga tähtis töö. siin näete te ja härra Gustavson oli ka kohal. siin oli meil see indeksite esitlus ja kui me need indeksid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal sisse viisime, sellest ajast on tehtud see pilt, aga mida me nüüd sellel aastal teeme? nädala pärast alustame me tööd äh, ja arutame ekspertidega vägivalla küsimust. siiamaani vägivallaga polnud tegeletud, meil ei olnud mitte mingeid statistilisi andmeid, samamoodi ka töökohta ja komisjon andis meile nõu, kuidas me peaksime oma tegevusvaldkondi laiendama, milliseid, äh, millistes valdkondades milliseid indikaatoreid mõõta. ja nüüd me räägimegi nüüd, äh, mida lisada nendele indikaatoritele, me tegeleme just töö ja vägivallaga, aga me räägime ka ebavõrdsusest, me vaatame, milliseid indikaatoreid võiks kasutada, kui me räägime vanusest äh,, vanad ja noored, äh, sisserändajad, äh, nii et me vaatame tõesti neid erinevaid ähm, äh, elanikkonnakihte, vaatame, kuidas nendega, pea neid erinevaid indikaatoreid kasutada. siis me räägime muidugi nendega, kes meile neid, seda statistikat edastavad, aga me räägime ka Euroopa Komisjoni esindajatega vägivallast erinevad liikmesriigid ja organisatsioonid on kaasatud. aga selle aasta indeksite puhul me keskendume sellele, et need indikaatorid oleks korralikud ja stabiilsed, ka need, mis me järgmisel aastal sisse viime ja üks asi, mida me juba teame, on see, et äh, selle aasta lõpus äh, tuleb meil äh, sugudepõhilise vägivalla aruanne ja me saame äh, juurdepääsu ka mikroandmetele, me hakkame selle aasta lõpus neid mikroandmeid äh, analüüsima, vaatame, et milliseid tegureid me saaksime siis kaasata oma indeksisse. ja nüüd sugudepõhine vägivald, see küsimus on üha rohkem tähelepanu hakanud saama, see on väga tähtis ja igal aastal on meil olnud paar aruannet ning sellel aastal on meil väga huvitav aruanne ka administratiivsete andmete kohta, administratiivsete allikate kohta ja me vaatame, millised ametlikud andmed meil üldse vägivalla kohta on olemas, selleks et kõik saaksid neid andmeid kasutada iseenda töö jaoks ja meie vaatame, kuidas neid andmeid oma indikaatorite jaoks ära kasutada. sellel aastal viiakse läbi ka väike uuring äh, vägivallakulude kohta, et neid kulusid on väga raske mõõta. me ei mõõdagi neid kulusid, me lihtsalt kaardistame lähenemist, et kuidas seda vägivallakulu erinevates valdkondades mõõdetakse ja me lubasime siis teha ka mõningaid ettepanekuid, soovitusi, milliseid vahendeid ja meetmeid võiks kasutada selleks, et kulutõhusalt äh, äh, neid uuringuid liikmesriikides läbi viia meil on äh, nüüd ka suguelundite moonutamise järeluuringu tulemused. see on ka üks väga tähtis küsimus pärast seda suurt uuringut, mille me eelmisel aastal läbi viisime naiste ja tütarlaste suguelundite moonutamise kohta, aga me väg-, sugudepõhise vägivalla puhul sellel aastal tõesti analüüsime kõike, mida meil on ning oma analüüside põhjal me teeme ettepaneku ka oma haldusnõukogule, mis äh, tuleb siis välja ettepanekuga, kuidas pikaajalises perspektiivis võidelda vägivalla vastu. siis nüüd ka sooline võrdõiguslikkus, jällegi küsimus, mis ei ole väga lihtne lahendada, meil on interaktiivne internetipõhine meede. ma ei ja selle süvalaiendamise puhul tõesti see äh, interneti vahend on äh, väga hea, aga me üritame nüüd ka leida sellist äh, universaalset vahendit, mis oleks kasulik kõigile siin ja mida võiks kasuda, kasutada ka äh, Äh, sugude mõjuhinnangutes, äh, siin jällegi on kõik liikmesriigid kaasatud, ka institutsioonid peavad kasutama neid mõjuhinnanguid, enne kui nad oma poliitikaid välja töötavad. tegemist on väga keerulise ja kompleksse vahendiga ja see on ka jällegi osa sellest äh, internetiplatvormist ja peale selle ka need äh, head kogemused ja tavad, mida me vahetame. me kavatseme seda küsimust vaadata ka sektoripõhiliselt, kavatseme põhjalikult erinevaid sektoreid uurida, me alustame üldise informatsiooniga erinevate poliitikate kohta, selleks et anda äh, ettekujutus selle kohta, mis see üleüldiselt on ja siis hakkame me välja töötama ka üldist lähenemist ning praegusel hetkel haldusnõukoguga me otsustasime, et äh, me kavatseme ka sellist sügavapõhjalist laienemist äh, teadus- ja arengu äh, töösse üle viia, meil on väga tähtis, et vastutavad institutsioonid teaksid, mida tuleb teha näiteks innovatsiooni puhul sooline võrdõiguslikkus, milliseid eeliseid see endaga kaasa võiks tuua? mis on soolise võrdõiguslikkuse eelised, nii et see on meie üks väga tähtis väike ülesanne, millega me tegeleme ja ma loodan, et äh, see algatus saab varsti tuule tiibadesse. aga mida me üritame teha, on see, et leida lahendus, mis näitab, et ükskõik kellega te ei kohtuks, võib-olla teid sooline võrdõiguslikkus ei huvitagi või te ei teagi sellest mitte midagi, aga et selle kallal tuleb tööd teha selleks, et saavutada sooline võrdõiguslikkus ja me oleme kuus erinevat dokumenti koostanud, mida me praegusel hetkel ka analüüsime ning me sooviksime ka veel uuringu tõendite kohta teha, enne kui me selle lähenemise välja töötame. peale selle me kasutame ka liitumiseelse abi meetmeid liitumiseelset abi saavates riikides. Nemad, need riigid on eriti huvitatud soolise võrdõiguslikkuse alasest tööst ja selle tööga me ka sellel aastal jätkame nüüd äh, ressursi dokumentatsioonikeskus, mida ma juba alguses mainisin, äh, meil ei ole väga palju ressursse ja sellel aastal meie põhiliseks ülesandeks on see, et koostöös äh, informatsioonikeskuste ja raamatukogudega nii komisjonis kui ka parlamendis äh, töötame me selle tesauruse äh, sõnastiku kallal selleks, et meil oleks võimalik ka esimene sooline võrdõiguslikkuse terminoloogia välja töötada rääkides nüüd meestest. kümme protsenti on meil umbes mehi, aga meie lähenemise puhul on tähtis see, et me peaksime kaasama ka mehed soolise võrdõiguslikkuse tagamisse ja me soovime tõesti luua partnerlussuhteid meestega, kellel on võimalik midagi mõjutada ja kes võib-olla oskavad ka teistele seda sõnumit edastada. me oleme kutsunud erinevaid tähtsaid poliitikuid äh, kohale selleks, et nad aitaksid meil võidelda naistevastase vägivalla vastu. siin näete te Kreeka aseministrit pildil ja see, mis te siin praegusel hetkel näete, on äh, äh, need, kes meie algatuses osalevad, tähtsad inimesed, kes aitavad meil suhtumist kogu maailmas muuta. ja me jätkame seda tööd, me oleme informatsiooni välja töötamas ja me vaatame siis edasi, kuidas see areneb ja esimeseks sammuks oli see, et mehed on kaasatud selleks, et vägivalla vastu võidelda ja see on see, millega me soovime oma tööd äh, alustada, äh, kui räägime meestest nii et see oli nüüd äh, meie töö, võib-olla osa sellest olete juba kuulnud, osa ka mitte, aga olen siis ka valmis teie küsimustele vastama. Eh, eh, aitäh selle tutvustuse eest. nüüd on meil aeg eh, ka endal sõna võtta ja ma esitan ka ise kohe oma küsimused alguseks ja reageerin sellele, mida sa rääkisid sellest viiest protsendist. minu meelest on tegemist suure probleemiga. sa ütlesid, et äh, see sõltub sellest, et kuidas arvutatakse, kas äh, võetakse aluseks täisajaga äh, töö või, või mitte. aga naiste jaoks ei ole see viis protsenti ikkagi hea. nii et äh, tegemist on suure probleemiga. majandusliku sõltumatuse põhjused kui inimesel on vahendeid, siis võib otsustada, kas, mida ta teeb, millist tööd ta teeb, aga kui raha ei ole, siis ei ole see ka võimalik. nii et praegu jääb mulje, et seal on probleeme ja mingit mingit tegelikku perspektiivi selle viie protsendi puhul ei ole ju ka meeste ja naiste vahel on erinevusi ja tuleb võtta meetmeid, nii et tegemist on tõesti äärmiselt olulise küsimusega, mis puudutab siis äh, võrdõiguslikkust pikemas äh, perspektiivis ja ma tahaksin nüüd kasutada võimalust äh, viidata soolise võrdõiguslikkuse indeksile, see on väga hea instrument, ma kasutan seda ka ise erinevates äh, kontekstides, kui ma tahan mingeid asju näitlikustada. ja loomulikult tuleb seda vaadelda ka võrdõiguslikkuse saavutamise nimel tehtavate tegevustega kogu Euroopas. ma loodan, et tulevikus äh, on seda võimalik siduda ka naistevastase vägivalla küsimusega, selleks et me saaksime lõpuks võrreldavad äh, andmed. nii et mul on kaks küsimust. see uurimus, äh, mis peaks tulema soopõhise vägivalla kohta, sa rääkisid äh, kuludest ja meetoditest ja, ja ütlesid, et neid tuleks arvesse võtta, et äh, millised on vägivalla kulud, et millal, mida te aluseks võtate selle väljaarvutamisel? kas äh, seda on võimalik vääriti mõista, kas poliitikud, kas poliitikute jaoks on see dokument äh, kergesti mõistetav? ma lähtuks sellest, et ka meie jaoks, meie töö jaoks oleks see hea dokument, aga loomulikult on oluline ka lihtsalt neid kulusid hinnata, oleks aga ma tahaks teada, et kelle jaoks see dokument koostatakse, kes see sihtrühm on? ja see instrument, millest sa rääkisid? soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine, ka see on väga oluline teema kõik äh, poliitilises süsteemis osalejad äh, tegelevad sellega, sest nagu sa ütlesid, kui selle küsimusega ei tegelda, siis äh, on võib-olla raske näha seda soolise võrdõiguslikkuse perspektiivi, aga on erinevaid struktuure, erinevaid kontrollinimekirju ja kui ollakse õppust võtnud äh, kõigest, mis äh, seni tehtud on, siis ähm, on seda instrumenti loodetavasti ka meil, poliitikutel, hea kasutada. nii et äh, minu küsimus oleks, et kelle jaoks see instrument on mõeldud? Need olid nüüd minu küsimused. ja nüüd annan sõna proua Katrinile. aitäh kõigepealt proua Längbäck, äh, aitäh, et te täna siin olete, aitäh selle väga äh, detailirohke esitluse eest. mina sooviks esile tuua mõned äh, sisulised ja lõpuks formaalsed aspektid. tahaksin teid õnnitleda selle eest, et on tehtud edusamme parlamendi ja instituudi vahelises koostöös. me oleme saanud regulaarselt teavet äh, programmi äh, kohta, teie tööde kohta, nii et äh, tahaksin öelda, et seda süst-, koostööd tuleb jätkata sama süsteemselt ja regulaarselt, et meil oleks alati hea koostöö teiega enne meie, meie kuulamisi, enne meie workshop'e ja kas äh, see uurimus on olemas ka siis äh, tore oleks, kui meie oma, äh, oma raportites saaksime kasutada teie instituudi äh, andmeid, selle asemel, et toetuda kontrollimata ja ebausaldusväärsetele andmetele ja teiseks tahaks küsida asja, mis puudutavad Kreeka eesistumisaja teemasid, naiste tööhõivet, koolitust ja meie jaoks on need väga huvitavad ja kasulikud teemad, meie jaoks on see ka väga julgustav selleks, et saavutada parem tasakaal oma töödes äh, naiste komisjonis ja naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse saavutamisel. ja minu küsimus puudutab e-, Eurogender Networki, kas te võiksite anda meile täiendavat teavet, äh, millised on äh, mis on selle võrgustiku eesmärgiks, kuidas te kavatsete seda arendada ja lõpetuseks tahaksin teid õnnitleda selle eest, e, et, et tegeldakse välja, et on välja töötatud selle, see sõjalise võrdõiguslikkuse indeks, see on kindlasti eelmise aasta jooksul e, kõige olulisem asi, mis ära tehtud on ja sooviksin teid suur, õnnitleda ka selle eest, et on väga hästi, head koostööd tehtud meestega, et meestest äh, saaksid äh, naiste võrdõiguslikkuse eestvõitlejad, see annab meile kindlasti väga palju hoogu juurde. aitäh ja nüüd saab sõna proua Bilbao. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y la información. Suur tänu selle info eest ja nende ettekannete eest. mina tahaksin küsida mitu küsimust mis puudutab üldist hindamist, siis siin on äh, tegemist raportiga, kus te olete põhjalikult tegelenud ja tunnustan teie tööd ning me toetame teid igati. mis puudutab äh, teie raporti aspekti naised ja majandus, siis minu kogemus on, et alati, kui me selliste teemadega tegeleme, siis me puutume kokku negatiivsete perspektiividega, ma ei, ma ei hakka siin andmeid välja tooma, sest äh, kui me räägime naisi puudutavast teabest, mis puudutab täistööaega või osalist tööaega, siis on ilmselge, et seal on teatud ebavõrdsus, aga minu küsimus on, kas selles raportis on seal ka midagi positiivset, mis puudutab andmeid nende täis- ja osatööaja lepingute kohta, see, need andmed on igas riigis seotud teatud ebavõrdsusega, aga miks me ei räägi positiivsetest aspektidest, näiteks on meil praegu andmeid selle kohta, et naised äris tõstab ettevõtte konkurentsivõimet, Eh, siis seal on rohkem loomingulisust, eh, ettevõttel on see kasulikum. nii et minu arvates oleks hea, kui see, ka see oleks lisatud, aga mis on teie arvamus? nii et kas me ei võiks eh, neid raporteid rohkem tasakaalustada, et toome välja negatiivsed aspektid, aga rõhutame ka neid positiivseid külge, et mida liikmesriigid saaksid teha, et naiste töötingimusi parandada, see on minu esimene küsimus võib-olla see on teil juba rap raportis kaasatud, ma ei tea, aga teiseks te mainisite, et Itaalia eesistumisega te tegite koostööd. mina tahtsin siin minna kohalikule tasandile. mina olen pärit Hispaaniast Baskimaalt ja meil oli president, mees, kes äh, plaanis heaks kiita võrdõiguslikkuse seaduses, oli üks tema põhilisi eesmärke, me võtsime selle vastu ja Hispaanias oli tegemist uudse sammuga. aastast üheksakümmend kaheksa on meil Hispaanias olnud asutus, kes tegeleb selle teemaga ja see oli üsna uudne omal ajal. nii et äh, oleks kahju, kui me neid kogemusi omavahel ei jagaks, kui me ei teeks koostööd regionaalsel tasandil kus meil on Euroopas nendel teemadel pädevus. me ei räägi ainult riigiasutustest või isegi kui me räägime riigiasutustest, siis ka tasub nendega koostööd teha. mis puudutab äh, soolise, soopõhise vägivalla andmeid, ka Euroopa Liidus on veel riike, kus soopõhist vägivalda peetakse äh, pereküsimuseks äh, eraasjaks, nii et kuidas äh, me neid andmeid kätte saame, kuidas te neid andmeid kogute ja kellelt te neid andmeid küsite? ja viimaks siis see meeste küsimus, mainisite kampaaniat äh, võitlemaks vägivalla vastu, ma ei ole tegelikult nõus selle hüüdlausega, sest vägivald on ebavõrdsuse tulemus lõppude lõpuks. minu arvates oleks positiivsem, kui meie kampaania kaasaks äh, naisi ja mehi üheskoos vägivalla vastu, sest siis me saaksime vägivallaga laiemalt tegeleda. see on minu arvamus igatahes. ja meil on vaja parimaid praktikaid, kus me saame välja töötada deklaratsiooni, kutsume mehi, et ka nemad panustaksid, et meil oleks äh, ühine liikumine selle nimel, et et äh, saavutaksime suurema võrdsuse. üks kohutavaid tagajärgi ebavõrdsusele on soopõhine vägivald, mis kahekümne esimesel sajandil samamoodi nõuab, et me vaatame neid uusi mehelikkuse aspekte ja vägivald ilmneb ka teistes valdkondades. nii et milline on teie arvamus? võib-olla me peame nende kampaaniatega veel töötama. Eh, ehm, ja nüüd on äh, Viktorial sõna vastamiseks. aitäh kõikide nende küsimuste eest, alustan juhataja küsimusest, mis puudutas seda vägivalla kulutusi, kes on meie sihtrühmad nagu ma mainisin, uuring on väike, aga kuidas me siis paneme paika need meetodid, mis on need, mis on see vägivalla kulu selleks, et leida parimad võimalused, kuidas liikmesriikidele seda tutvustada, kes on siis nende poliitikate rakendajad. liikmesriigid on siis peamised siht, peamine sihtgrupp, sest liikmesriik saab siis äh, samamoodi välja tuua need argumendid, miks meil on selle teemaga tegelemiseks rohkem raha vaja. nii et äh, praegusel hetkel on see suunatud liikmesriikide valitsustele, aga, ja ka poliitikutel on huvitav teada, kuidas me seda kulu arvestame. aga selle kohta koostame ka hiljem põhjalikuma äh, info, te saaksite teada, kuidas me sellega tegeleme. nüüd see sooline süvalaiendamine, keda see hõlmab? praegusel hetkel on meil plaanis toetada jälle rakendajaid, elluviijaid, liikmesriikide ametnikud, Euroopa Liidu ametnikud, kellel on see tööülesannetes kirjas, tegeleda soolise süvalaiendamise küsimustega see on esimene samm, kui on need pädevad inimesed, siis on lihtsam ka seda tööd äh, teha ja ka poliitikud saavutavad paremaid tulemusi. aga loomulikult tegemist on elava protsessiga ja me kogu aeg vaatame, mida me saame järk-järgult sinna lisada. ma tean, et Erika räägib siin äh, pädevuste küsimustes, et inimesed oskaksid paremini nõustada. ja kui meil on äh, erinevaid infoallikaid, siis on hea, kui me saame koostööd teha, aga praegusel hetkel on see suunatud just äh, ekspertidele. mis, Gabriele, küsimus selle kohta, äh, ma ei tea, millisele kuulamisele sa viitasid, kas sa rääkisid parlamendist, kas me oleme sinna kaasatud kui te soovite, et äh, me oleksime seal kohal, siis me väga hea meelega toetame teid ja oleme kohal, aga mul ei ole praegu seda infot, aga kui on vaja, siis äh, oleme loomulikult kohal. mis puudutab seda Eurogender võrgustikku, praegusel hetkel see sai alguse alles eelmise aasta novembris ja meil on olnud nii kinniseid arutelusid teatud äh, ekspertidega, koolitajatega, aga meil on, on ka avalikud arutelud ja neid tuleb ka tulevikus ja me tahame ka antud komisjoni liikmed äh, osaleksid nendel avatud aruteludel enne valimisi, et äh, me saaksime toetada kõiki algatusi, et naised oleks paremini esindatud parlamendis. nii et praegusel hetkel on meil plaanis äh, kümme erinevat arutelu Eurogender raames, mitte ainult äh, siseriiklikud eksperdid ja parlamendisaadikud, aga ka Euroopa Parlamendi liikmed et me ei räägiks ainult valimistest, vaid ka teistest teemadest, aga täpsemalt see sõltub äh, sellest, äh, kuidas seda kasutatakse, nii et siis me keskendume ka konkreetsetele teemadele, nii et et me saaksime täpselt, et see oleks täpselt suunatud, nii et praegusel hetkel me keskendame, keskendume just sellele teadlikkuse tõstmisele, ja vaatame, mis teemadel me saame veel laiendada. mis puudutab äh, naised ja majandus ja need positiivsed aspektid, need aruanded, mida me koostame, seal on väga konkreetne ülesehitus. ja me analüüsime seda indikaatorite raamis, esitleme olukorda nii nagu on, kui olukorras on positiivsed arengud, siis me raporteerime need positiivsed arengud, kui on negatiivsed, siis räägime negatiivsetest trendidest. aga see aruanne on mõeldud ekspertidele, kes tahavad seda statistikat ja teavet kasutada, aga lisaks iga kord, nagu minu slaidil ka oli, me toome välja need põhilised aspektid, mis on nii-öelda kasutajasõbralikumad mida on kergem lugeda ja aru saada ka nendel inimestel, kellel ei ole nii palju aega ja huvi nii süvitsi minna. ja seal me kasutame neid põhimõtteid aruandest ja loomulikult äh, kokkuvõttes on meil välja toodud ka need positiivsed trendid ja ma olen täiesti nõus, et äh, seda ei saa kõrvale jätta, aga head tavad äh, seal me üritame leida iga liikmesriigi parimad praktikad ja tavaliselt need ongi just need positiivsed küljed, sest eh, sealt tuleb välja, kuidas mingi organisatsioon või liikmesriik on töötanud ja see julgu-, on julgustuseks teis-, teistele. mis puudutab Itaalia eesistumist ja regionaalset lähenemist, siis meid väga huvitab see kohalik teave, näiteks ka meie indeksis eh, me tahtsime, et et äh, meil oleks hõlmatud ka regionaalne mõõde, kohalikud omavalitsused ja me tahame, et me saaksime ka erinevaid, erinevat statistikat, võrdlusi e-, erinevates valdkondades. praegusel hetkel me oleme läbi rääkinud ka Eurostatiga ja räägime regioonide komitee ja teiste organisatsioonidega. põhiline on, et kõik andmed oleksid võrreldavad. kui me tahame seda oma uuringus kasutada, siis seda tuleb liikmesriikide lõikes võrrelda ja seetõttu see kõik võtab natuke rohkem aega ja lisaks me toetame projekti mida rahastab Euroopa Komisjon, mis sai alguse parlamendi poolt, mis puudutab äh, soolise võrdõiguslikkuse hartat ja ka seal on teatud äh, indikaatorid, mis välja töötatakse. nii et äh, kohe, kui me näeme, et need andmed on kättesaadavad, siis me väga hea meelega kasutame, kui need on võrreldavad mis puudutab metodoloogiat, mida me seal kasutame, siis äh, erinevates liikmesriikides on lähenemine erinev ja seetõttu on olnud tõesti nii keeruline leida see ühine lähenemine, kuidas mõõta soopõhist vägivalda, aga me usume, et me saame sellega tänavu hakkama. meetod, mida me kasutame, on me töötame ise välja teatud indikaatorid, mis võiksid midagi näidata, kas seda levikut äh, või midagi muud. nii et äh, rääk-, järgmisel aastal saame sellest rääkida, praegu me ei ole veel andmete läbitöötamist lõpetanud ja ma ei saa teile lõplikke vastuseid anda, sest me alles analüüsime. nüüd see Valge lindi kampaania, Valge lindi kampaania, mis, see on teatud Äh, autori kaitse all olev liikumine nii-öelda, see sai alguse juba viisteist aastat tagasi, algatati ühe mehe poolt ja seal on teatud äh, lähenemine, kui mehed ei selgita teistele meestele, et et see, et see on oluline teema ja vägivallaga peab aktiivselt tegelema. antud härral olid need väärtused, see toimib nüüd kogu üle maailm, üle maailma ja meie osaleme selles äh, projektis, sest äh, see toob välja selle aspekti, kuidas mehed saavad mõjutada teiste meeste suhtumist ja eriti noorte meeste suhtumist, et nad ei oleks vägivaldsed loomulikult teiste kampaaniate puhul peavad olema kaasatud nii naised kui mehed, tuleb kasutada erinevaid formaate, aga see on ainult üks väike kampaania, see ja tulevikus võime oma kampaaniaid samamoodi välja töötada, mis oleks aastatepikkune, meil oleks pikem äh, ettevalmistusperiood ja nii edasi. aitäh ja nüüd äh, soovib vist ka komisjon paar sõna öelda. aitäh. komisjonil on äh, hea meel äh, tänase mõttevahetuse üle instituudi ja naistekomisjoni vahel ja meil on väga hea meel, et selliseid regulaarseid mõttevahetusi on, on rohkelt naistekomisjoni ja, ja teiste institutsioonide vahel see on väga vajalik selleks, et institutsioonid äh, mõistaksid äh, oma rolli ja mõistaksid paremini seda, kuidas on võimalik äh, anda paremat toetust parlamendile, komisjonile, nõukogule. nii et mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogrammi, tahaks komisjon rõhutada seda tööd, mis on ette nähtud naiste vastu suunatud vägivalla alal. just nimelt selles valdkonnas äh, saab äh, instituut äh, anda lisandväärtust, luua midagi, teha ära midagi, mida Euroopa tasandil varem ei ole tehtud ning komisjon arvab, et on vajalik toetada statistiliste ja kvantifitseeritavate andmete väljatöötamist et oleks tõesti korralik ülevaade naiste vastu suunatud vägivallast Euroopa Liidus, väga raske on mm, muidu korralikku arutelu korraldada ja, ja midagi selle vastu ära teha. nii et äh, me julgustame soolise võrdõigusõige instituuti sellega tegelema ja ja statistiliste andmete, andmeid välja töötama selles valdkonnas. komisjon on äh, rahul ka sellega, kuidas suhted eesistujaga on välja kujunenud kaks äh, aruannet aastas, üks ja tulevikus üks aruanne selleks, et instituut saaks oma vahendeid kasutada ka teistes valdkondades. täna rõhutati seda ka, et et see raport, mis koostatakse Kreeka eesistumise ajaks, on äärmiselt oluline ning ka soolise võrdõiguslikkuse indeks on väga hea ehkki seda on mõningates valdkondades vaja veel parandada. tegemist on instrumendiga, mida komisjon on juba mõni aeg tagasi soovinud saada ning üldiste märkuste korras eh, sooviks öelda, et komisjon eh, innustab instrumenti, instituuti tööd jätkama, eh, et andmeid koguma. instituut on töötanud neli pool aastat ja, ja siis tulekski keskenduda just nimelt nendele, äh, nendele andmetele, mida on vaja parlamendil, nõukogul ja loomulikult ka komisjonil ja see töö loomulikult on eriti oluline äh, poliitilises raamistikus, äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend raamistikus, naiste võrdõiguslikkuse strateegia raames, mis hõlmas aastaid kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist. okei okay, eh,, tänks så mycket för det och eh, då... Eh, aitäh. kom hit och vi är jätteglada att vi... ma veel kord, proua Lampak, tänaksin teid selle eest, et olite kohal, on väga tähtis, et me jätkaksime koostööd meil on väga tähtis, et meil oleks struktureeritud dokumentide vahetus, see on tõesti väga tähtis. see on väga tähtis töö meie kõigi jaoks. mul on väga hea meel, et te olete täna siin ja ma loodan, et te tulete uuesti meie ette, kui teil on midagi meile teada anda ja tõesti Need küsimused, mida mina teile esitasin, olid esitatud minu enda vaatevinklist ja me tõesti tahaksime saada kasutada nii palju informatsiooni kui võimalik ja me ka tahaksime ka poliitikutena kasutada kogu seda informatsiooni, mis on olemas. see indeks on suurepärane ja selle kallal tuleb tööd edasi teha kui on olemas sada protsenti, siis võid ka rääkida tõesti täielikust soolisest võrdõiguslikkusest, kuid kõik liikmesriigid on sellest väga kaugel, nii et väga palju on veel ära teha. nii et sellepärast peame ka mõtlema selle peale, kuidas seda sadat protsenti saavutada, nii et veel kord suur tänu tulemast. ma ei tea päris täpselt, millal te uuesti meie ette tulete, aga ma loodan, et see toimub juba varsti. Okej, okay, vi går då vidare och då, då är det så att vi Jep. kan påbörja voteringen ända för att... Jätkame. me ei saa aga hääletusega veel alustada, sellepärast et programmis on kirjas kümme viisteist. proua Pakk tuleb kümme minutit kümme läbi ja soovib ka meile informatsiooni anda töökohta kultuurikomisjonis aga tegemist on küsimusega, mis puudutab ka meid, ehk siis natukene enne hääletust. veel kaks tähtsat küsimust homse kohta. Te teate võib-olla juba, et meil toimub ühine kuulamine inimõiguste allkomisjoniga Janni majas ruumis neli kuu kaks. me räägime seal naistest ja naiste rollist rahuprotsessides tegemist on küsimusega, mis on tähtis nii meie komisjoni kui ka inimõiguste allkomisjoni jaoks ja see tegelikult mõjutab ka kõike seda, mida meie siin arutame. meil on ÜRO konventsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis, mis puudutab naisi konfliktiolukordades ja mina leian, et paljud liikmesriigid ning ka Euroopa Liit võiksid selles küsimuses väga palju ära teha, nii et tõesti olete kõik teretulnud homsele konverentsile. siis veel üks sündmus, viiendal märtsil põhiõiguste amet korraldab konverentsi ja esitleb seal oma uuringut äh, mille nad viisid läbi nõu-, nõukogu tellimusel. tegemist on kõige suurema uuringuga, mida on tehtud äh, naistevastase vägivalla kohta, uuriti viitekümmet ühte tuhandet naist kahekümne kaheksas liikmesriigis ma arvan, et tegemist on väga tähtsa ja huvitava sündmusega kõikide saadikute jaoks ka meie komisjonis, sellepärast et me saame siis seda uuringut kasutada oma tulevases töös. ja viienda märtsi pärastlõunal meie valdkonnakomisjon tähistab ka rahvusvahelist naistepäeva. kaheksandal märtsil kahjuks ei saa tähistada, sellepärast et kaheksandal märtsil me ei ole Brüsselis tavaliselt me teeme seda kaheksandal, aga seekord siis viiendal märtsil. nii et veel kord, ennelõunal on suure uuringu tutvustus naistevastase vägivalla kohta, seda teeb siis Põhiõiguste Amet ja viienda märtsi pärastlõunal tähistame me siis rahvusvahelist naistepäeva. nii, nüüd vist olengi ajad täis rääkinud peaaegu, nali naljaks oleme peaaegu jõudnud aja ära kasutada ja kuna proua Pakk on nüüd ka kohal, siis ma paluksin, et äkki te tuleksite poodiumile. ei jääta oma kohale, jah, palun. Teil on nüüd natuke rohkem aega, kui me enne kokku leppisime, sest me hääletame veerand üksteist, nii et viis minutit saate kindlasti, võib-olla isegi rohkem ja kes teab, äkki tahaksid, tahetakse teile ka küsimusi esitada, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid. tahaks äh, rääkida teile millestki toredast. nagu te kõik teate, on meil Lux äh, auhind ja neli aastat tagasi võitis selle üks film Võõras, äh, Die Fremde Saksamaalt inglisekeelne äh, pealkiri oli When we leave äh, ja teemaks oli aumõrv. see film on äh, üsnagi palju levinud, aga ei ole veel seda piisavalt teinud ning me tahaksime nüüd seda filmi kasutada ühel teataval eesmärgil. kaheksandal märtsil on naistepäev ja see on seotud ka naistevastase vägivalla teemaga. ja parlamendi president ja mina koos äh, Artega, telekanaliga Arte äh, sõlmisime teatava koostöö, et alates kaheksandast märtsist ja kogu kaheksanda äh, märtsi päeva näidatakse Arte kanalil seda filmi, aga kahe, kolm kuud on, näidatakse seda siis Arte internetileheküljel, kus äh, kolm kuud äh, järjest on tasuta võimalik seda filmi vaadata kõigis kahekümne neljas Euroopa Liidu keeles. minu meelest on see film suurepärane vahend, kus selleks, et äh, saaks korraldada äh, Äh, valimisringkondades äh, üritusi, kasutades seda filmi ükskõik kas Eestis, Saksamaal või Portugalis, äh, sellepärast et seda filmi saab vaadata kõigis neis keeltes ja tasuta. ja see on vahend, mis annab meile võimaluse, mida meil varem ei ole olnud. selle vaatamine on tasuta ja tegemist on filmiga, mis tegeleb selle aumõrva teemaga väga liigutavalt. Neid, kes äh, aumõrvu toime panna, panevad äh, ei kohelda liiga karmilt, vaid lihtsalt äh, näidatakse, millises äh, keskkonnas nad on üles kasvanud ja kuidas äh, see põlvkonnalt põlvkonnale edasi läheb. tegemist on südamesse minev film, mida on näidatud ka Türgis ja Pakistanis, kus elab rohkem moslemeid kui meie riikides. ja ma arvan, et te kõik peaksite seda pakkumist kasutama see film on siis tasuta Arte platvormil, Arte koduleheküljel äh, kättesaadav, te lähete arte.tv äh, ja äh, kaldkriips Lux Price. aga ma saadan teile selle info tänase päeva jooksul meiliga, sest täna ei ole siin meid ka kuigi palju kohal, ma tahtsin tulla vahetult enne äh, Äh, hääletust, lootes, et äh, siis on rohkem kolleege kohal, nii et ma palun, et te kasutaks seda suurepärast pakkumist. et te kasutaks seda võimalust äh, käsitleda seda naistevastase vägivalla teemat ka oma valimisringkondades, sellepärast et tulemas on ju Euroopa Parlamendi valimised ja igaüks, kes selle teemaga kodus tegeleb, jõuab äh, selliseid vahendeid kasutades ka oma valijateni. ma arvan, et see on väga hea võimalus, ma tänan Artet, et meile selline võimalus on antud, mul on väga hea meel, et parlamendi president mind toetas ja ma loodan, et te võtate selle pakkumise vastu. nii et veel kord saadan äh, kõigile selle info ka meilitsi, selleks et teil äh, need andmed olemas oleks ja te saaksite siis neid kasutada, aitäh suur tänu, proua Pakk, suur tänu, et tulite meile seda informatsiooni esitlema, te ütlesite väga õigesti, et tõesti, tegemist on valdkonnaga, mis puudutab vägagi palju seda, millega meie tegeleme ja nii see täpselt ka on. tõesti, tegemist on tähtsa küsimusega. ja et seda filmi on võimalik tasuta vaadata, see on tõesti suurepärane. veel midagi? jah proua Pakk-Lisabeth, mitte ainult teie ei saa juurdepääsu sellele filmile, vaid iga Euroopa Liidu kodanik võib seda filmi vaadata, kõik vabaühendused, tõesti proua Tamm, proua Kask äh, ja nii edasi nii et tõesti, andke naisteorganisatsioonidele sellest teada, abiorganisatsioonidele sellest teada, sest ma arvan, et te tõesti teete sellega väga head tööd, sest see on meede, millega on võimalik ka inimesi aidata ka saame veenda neid inimesi, kelle jaoks see traditsioon on täiesti normaalne, et äkki see siiski ei ole õige lähenemine. suur tänu! ja kui ma nüüd õigesti aru sain, siis saate te veel ka e-kirja teel informatsiooni ja te saate siis seda informatsiooni edasi saata kõikidele parlamendisaadikutele. on kellelgi küsimusi selle kohta? Nej, eh, då måste vi... ei. siis ma lubasin, et me alustame hääletusega veerand kümme. nii et eh, loodame, et eh, kõik on siis veerand kümneks kohal, sest on inimesi, kes on ka teistes komisjonides. nii et ma ei taha hakata oma sõnu sööma, sellepärast hääletame täpselt viie minuti pärast, aga siis täpselt viie minuti pärast. teeme pisikese pausi, neli ja pool minutit okei okay, uh,, because I am promised that... alustame, sest nagu ma ütlesin, siis me alustame täpselt kümme viisteist ja nii me ka alustame, nii et palun uh, leidke oma kohad, alustame hääletusega, kõigepealt uh, punkt neli uh, MFF, e, mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. raportöör on proua Matera, tema ei saa kahjuks siin olla, aga proua Pastos võtab tema asemel sõna, kui ma õigesti aru saan. nii et proua Pastos võtab üsna pea sõna, ma loodan nii et palun kui te soovite üldse sõna võtta, soovite? kui ei, siis läheme hääletamise juurde. Mm, meil on viis muudatusettepanekut tabelis, nii et hääletame ühe korraga, kui sobib. Need, kes on poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud nüüd äh, punkt viis, kaks tuhat kaksteist Euroopa proua Pastos jälle sõna ei võta. nii et muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud. ettepanek kaks, poolt, vastu erapooletud, on vastu võetud. nüüd vabandust, ma ütlesin õiged sõnad, aga vale hääletusnimekiri, nii et alustame algusest. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu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 ilmselgelt on see vastu võetud. nüüd punkt number kuus. see on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu andmine Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut ja lähme hääletamisega edasi. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud kogu resolutsiooni ettepanek, hääletamine on avatud. ja hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. palju õnne raportöörile, suur tänu tänase hääletamise eest. rohkem teemasid ei ole, muid päevakorraküsimusi, nii et nüüd jätkub koordinaatorite kohtumine, aga me alustame sellega viie minuti pärast, nii et viie minuti pärast koguneme koos koordinaatoritega, suur tänu, aitäh!